La séance est reprise. Istung on taas avatud. Je voudrais vous rendre compte. Ma tahaksin teile rääkida konverentsist, millel, mis, millel osalesin eile volinik Üttingeri kutsel. teemaks oli Euroopa Liidu rahanduse tulevik, mitmed teist olid seal ka kohal, eriti paneelis, kus pidin vastama küsimustele, mida esitas proua moderaator. volinik Oettinger kinnitas eile konverentsil oma sõnu äh, mida ta oli siis lausunud meie komisjoni ees, ehk siis oma kindlat öö, äh, otsust öö, äh, töötada selle nimel, et saavutatakse mitmeaastase finantsraamistiku otsus aastateks, aastateks kaks tuhat kuni kaks tuhat kakskümmend kaheksa, kevadel kaks tuhat kaheksateist, vabandust, kaks tuhat üheksateist ütleb kõneleja, see tähendab, et mais kaks tuhat kaheksateist peab komisjon lauale panema oma ettepaneku, mis puudutab järgmist finantsraamistikku. mitmed ministrid olid kohal, neid oli kolm pluss üks suursaadik, esindasid nelja erinevat liikmesriiki. ja nende sõnavõtud olid samuti paljutootavad nii omavahendite osas kui selle vajaduse osas äh, läbi vaadata eelarve maht Äh, sisse viia vahendid selleks, et täita ülesandeid, mida viimastel aastatel oleme soovinud täita kaitsepoliitika, julgeoleku, rände vallas. ehk siis selge seisukohavõtt ja paljutootav seisukohavõtt. kuid äh, mulle tundus siiski, et ma pean ütlema, ilma et komisjoni nimel seisukohta võtaksin, et äh, parlament on valmis alustama arutelu tingimusel, et meid viivitamata kaasatakse sellesse töösse ja iseäranis, et riigipead ja valitsusjuhid viivitamatult väljendavad oma nägemust selle kohta, milline saab olema Euroopa Liidu tulevik. kui me leppisime kokku selles, milline võiks olla Euroopa eelarve projekt, siis tuleb sellest ka selged järeldused teha, rääkides siis Euroopa projektist eelarve mahu osas konkreetsemalt volinik äh, eeldas, et ilmselt tulud kahanevad, kuivõrd Suurbritannia lahkub. Äh, kuupäeval, mis hetkel ei ole veel täpselt teada, kõik üldiselt arvavad, et aastast kaks tuhat üheksateist Suurbritannia enam ei osale eelarves. ning äh, seega on vaja leida vahendid, kuidas kompenseerida nende lahkumine. räägiti räägiti teatud kulutuste kahandamisest, räägiti täiendavast sissemaksest, värskest rahast liikmesriikide poolt. kõikides nendes küsimustes on meil loomulikult või võimalikult kiiresti tarvis teada, milline on nõukogu positsioon ja kahtlemata esiteks oleks vaja kokkulepet nägemuse ja Euroopa Liidu soovide osas ja pärast siis tuleks teha vastavad järeldused eelarve tasandil. meil on vaja suuremat paindlikkust, ilma et me sealjuures äh, ka kasutaksime eelarve galaktikat ehk siis neid erinevaid usaldusfonde ja instrumente, mis ei muuda lihtsamaks äh, kodanike poolt Äh, Euroopa eelarve mõistmist. eelarve peab olema mõistetav kodanike jaoks. ja see ei ole mitte lihtne probleem, mida lahendada. Äh, praegu on keeruline hakkama saada ilma nende instrumentideta, mis moodustavadki selle galaktika ja mis äh, ei ole Euroopa Parlamendi kontrolli all. võib-olla härra Albrecht või proua Kardia Sabal, kes olid ka eile kohal, sooviksid äh, meile rääkida oma muljetest. proua Kardia Sabal. suur tänu, väga lühidalt. Te võtsite tegelikult juba kokku, mida me seal eile pärastlõunal kuulsime, eriti mis puudus paneeli kus te osalesite, see oli tõesti üsna paljutõotav. valitsuste esindajad, kes olid kohal, tõesti tegid ettepanekuid, mis langevad üsnagi kokku meie lähenemisega eelarvekomisjonis ja ma pean ütlema, et see oli üsna suur üllatus mulle. eriti arvestades, et mõned valitsused ei ole väga Euroopa-meelsed kuid, äh, kuid rääkides oma vahe, rääkides oma vahenditest tulevasest finantsraamistikust, äh, oli näha soovi, milliste prioriteetide taga on vahenditest puudu. ja nii, et ma olin lahkudes optimistlikum kui saabudes. eriti kui ma kuulsin, mis oli hommikupaneelides toimunud, kus räägiti põllumajanduspoliitikast, ühtekuuluvuse struktuurifondidest, just nagu Need, need ole-, just nagu need oleksid ressursid, millest saaks vahendeid teiste asjade rahastamiseks. pärastlõuna oli, oli hoopiski äh, lootustandvam, nagu esimees ütles, tuleb soov, kiiresti saavutada kokkulepe ja et parlament oleks kohe algusest peale kaasatud uue finantsraamistiku arutamisse. härra Albrecht. jah, suur tänu. ma arvan, et äh, ma jagan seda üldmuljet. ma olen pisut vähem optimistlik küll kui eelkõneleja. Äh, üks esinejatest oli minu koduriigi asepeaminister muuhulgas. mitte, et ma nüüd avastaksin seal Poola poliitikat, aga ministrid tulid väga konkreetsetest riikidest ja neil olid väga spetsiifilised seisukohad. ma kahetsen, et nad ei olnud netomaksjate ministrid. siis oleks pilt olnud pisut erinev. aga aga liikugem edasi ja ma arvan, et äh, teie märkus kokkuvõttes, et meie oleme tõsised koostööpartnerid äh, ministrite jaoks ja mitte töötajate jaoks. me austame töötajaid, kes sageli on targemad kui ministrid, kuid otsused äh, langetavad siiski ministrid. seepärast me peaksime jätkama sellel teel, järgmine konverents toimub jaanuaris sinna tõesti tasub minna. olen kuulnud, et äh, hommikupoolik jah, oli vähem optimistlik, äh, eriti ühtekuuluvuspoliitika osas suur tänu. Merci. suur tänu, härra Rüübik. ja tänki, hea võõrsitsinda. suur tänu teile, esimees. mina tahaksin hoopis teise teema juurde tulla, nimelt tänane hääletamine ja probleem on see, et hääletamine lepiti kokku väga väikese etteteatamise ajaga ja paljudel kolleegidel on probleem sellest osavõtmisega, sest sest me oleme siin kõik kolmes erinevas komisjonis vähemalt, eh, erinevatel parlamendi muudel tegemistel teeme kaasa ka, näiteks eh, Genfis eh, oleks pidanud olema ma täna, aga Genfi reisi ma igal juhul ära ütlesin, sellepärast et ma teadsin, et täna tuleb hääletamine, see läks aga parlamendile päris palju raha maksma ning ka nende kaastöötajate osas on pettumus suur, kes oleks pidanud WTO-sse lendama kaasa, sest nad enam ju minna ei saanud. tegemist on hääletusega, tähtsa hääletusega, kõige tähtsamaga kogu aasta jooksul, sellist asja peaksime aga pikalt ette plaanima niimoodi, et kõik teavad väga hästi ja läbipaistvalt, liikmed siis, millal see toimub kui need asjad nii lühikese vinnaga kokku lepitakse, siis peame meie tegelema väga paljude erinevate asjadega, mis ärritab, maksab raha ja tekitab imelikud muutused meie päevaplaanidesse, nii et palun kohandage ka meiega need küsimused ja varakult, sest et me ei ole ainult ühes komisjonis tegevad, vaid paljudes teistes tegevustes ja komisjonides, komisjonides samuti. kõik need tegevused on tähtsad kuigi eh, praeguse küsimuse puhul on tegemist kindlasti eelarvekomisjoni kõige tähtsama asjaga kogu aasta jooksul, sellepärast ütlesin Genfi reisi ära ja olen täna siin, aitäh! jah, ma saan aru äh, teie sõnavõtu sisust ja tõesti, meil oligi raske varem kokku leppida päevakorras ja kellaajas. tavaliselt esmaspäev, teisipäev, kolmapäev septembri lõpu viimasel nädalal on tavaliselt sellele pühendatud. ja tavaliselt läheb kolm päeva. juba kaks aastat on see nii olnud, me oleme nüüd vähendada üritanud, arvestades kompromissi ja raportööride ettepanekute ra-, parandamist, kuid paraku kutse tõesti jõudis kohale hilja ja ma kannan hoolt selle eest, et järgmisel aastal võiksime sellest kellaajast pisut varem teada saada. Mm, kas arvama? tänan, esimees. ma lisaksin äh, sellele, mida öeldi just äh, järgmise finantsraamistiku kohta perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, meie komisjoni jaoks on äärmiselt oluline mõista et tegemist on siiski ajaloolise võimaluste aknaga Euroopa Liidu jaoks ja meie eelarve jaoks. ja nüüd äh, mõõta seda, kui suurt optimismi peaks tundma, tuginedes eile õhtusele paneelkohtumisele, ma siinkohal väga kaugele ei läheks. on äh, netokasusaajad ja me teame, et meil seisab ees raske lahing nõukoguga, sest äh, vanad harjumused ei kao öö, äh, kergesti. see on meie kohus. teha kõik, mis on meie võimuses selleks, et võtta vastu parlamendi arvamus, mis on väga selge. teist võimalust ei tule ja nii lihtne see ongi. kindlasti see peegeldub ka selles arvamuses, mida ma praegu koostan eelarve kontrolli komisjonis ja suur tänu. Si, je pense que nous avons tous intérêt. suur tänu, härra Olbrit. lihtsalt äh, täpsustuseks. proua äh, saab jälle, mina ei rääkinud öö, äh, oma tunnetest selle kohtumisega seoses, vaid sisuliselt poolest rääkisime, sisu on oluline kas äh, asjal on iva või ei? esimest korda hakkas keegi üldse sisulisest asjast rääkima. ja selles mõttes on teil õigus, et äh, praegu on avanenud meil üks võimalus ja me peame väga hoolikalt kaaluma, et kas äh, me reageerime sellele positiivselt lihtsalt emotsioonide põhjalt või räägime asjast. esimest korda rääkisime tõsiselt omavahenditest näiteks see oli see signaal, mille saime selgelt eile, et hakkame rääkima omavahenditest, see on midagi uut. ma saan aru, härra esimees, mida te silmas peate ja sellepärast ma sõna praegu võtsingi. aga seda tahtsin veel öelda, härra esimees. aga kui meil oleks võimalus kasutada olulises äh, mahus omavahendeid, siis see tähendaks seda, et me äh, ei räägiks enam tulevikus netokasusaajatest ja netosissemaksjatest. ja et ühenduse äh, nii-öelda vaimsus oleks jällegi meie peamine eesmärk. täna hommikul langetasid koordinaatorid terve rida otsuseid, e, muuhulgas ametisse nimetamise. Jens Kaier kui äh, ametite ja agentuuride raportöör koostab meie poolt libekomisjoni raportisse arvamuse Euroopa tsiviil, vabandust, küberjulgeoleku agentuuri kohta ja küberjulgeoleku sertifitseerimise kohta. rahvapartei on oma ridadest valinud äh, kolleegi kalanduskomisjoni püügivõimaluste raporti osas ja siis teised äh, punktid, nimelt äh, meie seminarid, äh, õpitoad ja missioonid, kõigepealt kuulamised aastal kaks tuhat kaheksateist. me olime näinud ette et äh, üks kuulamine toimub seoses Euroopa Liidu siseselt kasutatud vahendite kadu äh, rändepoliitika rahastamisel, teine kuulamine rände aspektid, äh, sealhulgas välistegevuse rahastamisvahendid, kolmas kuulamine ettevalmistavad tegevused kaitseteadusuuringute kohta ja värskete vahendite leidmine ühtse kaitsepoliitika väljaarendamiseks ja neljas äh, teema kuulamiseks Euroopa Liidu eelarve ja Pariisi kliimakokkulepe. meie koordinaatorid äh, tegid otsuse ka lähetuste kohta. kõigepealt läheme Iiri Vabariiki, see on veebruaris äh, rohelise nädala ajal, siis aprillis rohelise nädala ajal külastame oma delegatsiooniga Moldovat. maikuus läheme Hispaaniasse, täpsemalt Baskimaale ja vaatame siis seal, kuidas on kasutatud Euroopa Liidu vahendeid ja juulis äh, visiit Iisraelisse ja Palestiinasse. eelarvekomisjon kavatseb kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal korraldada töötoa euroala eelarve aspektide kohta mis äh, on juhtunud seni ja mis saab edasi, kui Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus liituda euroalaga. ja me oleme palunud oma Teadusuuringute Keskusele, et nad valmistaksid ette neli uuringut kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel äh, toimunud viivituste kohta, teiseks vahendite kasutajate kohta, siis rallide kohta uuring ja viimane uuring püüda, puudutab Euroopa Liidu eelarve rahastamise vahendeid, välja arvatud öö, öö, omavahendid. näiteks sellised tulud nagu viisatulud, kui Euroopa Liitu sisenemiseks on vaja viisa öö, viisat, need on siis kõik need vahendid, millega võiks rahastada Euroopa Liidu eelarvet. nii palju esimehe teadaannetest. teenib, peaks olema jõudnud eelmiste kohtumiste protokollid täpsem, kas on märkuseid selle protokolli kohta, kui ei, siis nad on sellisel kuul vastu võetud. nüüd edasi edasi äh, punkt, mis puudutab meie ühist äh, tööd eelarve kontrolli komisjoniga. nimelt täpsemalt siis kolmepoolsed läbirääkimised, mis on toimunud, mille eesmärgiks on lihtsustada äh, finantseeskirjadega seotud menetlust eelarvekomisjoni esimees proua Kressle võiks, saaks esimesena sõna saada ja siis äh, koordinaator äh, Ashworth võib-olla ja ma tahaksin siin tervitada siis ühtlasi eelarve kontrolli komisjoni esimehe, esimeest ja seda tööd, mida nad on teinud hiljuti liikmesriikides. sellised kontrollimeetmed mis viidi läbi siis koha peal, selline pedagoogiline ettevõtmine. suur tänu. suur tänu nende meelituste eest, aga vaatasime viimasel kohtumisel äh, läbi jällegi kakskümmend kolm peatükki. Need on äh, kolmepoolsetes läbirääkimiste dokumentides ka sees nii et, et detailne korraldu-, äh, detailsed kirjeldused Euroopa ametite ja agentuuride kohta ja siis avaliku erasektori koostöö ja äh, üldine fil-, äh, rahastamist saanud ametite kontroll. näiteks koostöö EPO-ga ja äh, siseriiklikud selgitused ja siis EFSI finantseerimisega seonduv oli meil vaatevinkli all äh,. rääkisime ühtsetest reeglite kogust äh, regionaalpoliitika vallas. ka selles osas me ei jõudnud kokkuleppele. küsimus on selles, kes võib luua Euroopa ameteid ja agentuure, ka selles osas ei ole seisukohta täitevametite osas ja lahendamata on ka finantshuvide deklaratsioonide küsimus ning ka rahastamisraamistik ja ametite välisauditi tegemise kord. ja artikkel seitsekümmend kolm on ka veel lahendamata tulemusauditite kohta, siin on üsna mitu lõiku sees lõiget, vabandust, see, see, see meie jaoks väga tähtis küsimus ja mingisuguses vormis me peaksime jõudma kokkuleppele. väga paljudel artiklitel Äh, artiklites on probleemiks distsiplinaarmeetmete kasutamisele võtmine ebareeglipärasuste korral. neljapäeval Strasbourgis on jäl-, järgmine kolmepoolne läbirääkimine, seal räägime nendest punktidest, mis on lahti veel, punktid äh, artiklitest üks kuni kaheksakümmend neli. oktoobris on meil veel kaks istungit ja novembri alguses veel kaks istungit praegu ette nähtud ja kahjuks ühest kohtumisest pidime loobuma, sellepärast et äh, ei olnud võimalik leida ühist kuupäeva, aga vaatame, hoiame teid siin kursis, äh, palju on veel teha, aga asi liigub, aitäh, härra esimees. suur tänu, härra Ashworth. Uh, chairman, very little I'll add to what my co-. esimees ainult veidi on lisada sellele, mida kaasraportöör praegu ütles, aga tuletan meelde kolleegidele, et tegelikult eesmärk oli see, et me jõuaksime oma tööga ikkagi sügise lõpuks, käesoleva aasta lõpule. ja siiamaani oleme kaksteist tundi kolmepoolseid läbirääkimisi pidanud ja me ei ole tegelikult isegi esimesest osast äh, jõudnud äh, äh, kusagile kaugemale samuti oleme me tuvastanud mitmeid valdkondi, kus ei ole mingisugust kokkulepet institutsioonide vahel, väga suur hulk tööd on vaja veel ära teha selles osas. ja loomulikult on meil vaja veel väga palju küsimusi esitada, millele juba esimest korda, milleni me ei jõudnud. aeg on napp ja täiesti võimatu on see, et me jõuaksime au-, jõuaksime sügise lõpus lõpule selle tööga, mis oli meie esialgne ajakava. aga jõupingutusi ja tööd on palju pandud sellesse, olen tänulik kolleegidele, ja minu kaasraportorile, teile endale ka esimehele, kes olete olnud väga toetavad ja konstruktiivsed. ja loodame, et järgmisel nädalal jõuame sammu võrra edasi, aitäh! suur tänu, ma arvan, et äh, rohkem ma sellel teemal rääkima ei pea, aga kui variraportöörid just ei taha midagi lisada omalt poolt veel, no kui ei, siis läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, tahaksin tänada veel enne seda Richard Ashworthi ja esimees Kresslerit ja sõna on äh, proua Hoolmeieril kinnisvarapoliitika osas. suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, väike info taustaks, enne kui me läheme siis pärast hääletuste juurde ja konkreetsete otsuste juurde nimelt äh, on välja kuulutatud üks projekt, mille kohta meil lisainfot ei ole. see puudutab äh, Euroopa Parlamendi infobürood ja Euroopa Komisjoni hoonet Pariisis. kevadel äh, kaks tuhat kaheksateist peaks aset leidma kolimine uude hoonesse, nagu te teate, rendipinnad on väga soodsad Pariisis, asi on nimelt selles, et äh, praeguse, praegune rendileping esiteks aegub, äh, teiseks ei ole sealt võimalik tagada julgeoleku- ja turvanõudeid ja on väga, väga suuri remonditöid oleks seal vaja läbi viia ja me ei tea, kas me jõuame ja leiame hoone enne rending, rendilepingu lõppu, oota, otsime siis praegu üleminekuruume, et lõpuks jõuda siis lõpliku valikuni, rohkem mul infot ei ole. meile saadetakse lisainfot niipea, kui siis see lisainfo tuleb. suur tänu! suur tänu, et andsite meile ülevaate siis äh, selle kohta veel ja ähm, et eda-, andsite edasi info, mis on jõudnud teieni, kas kellelgi on küsimusi selle kolimise kohta? et äh, kolitakse ümber äh, siis Pariisis meie esindus? tundub, et ei, siis tähendab seda, et nüüd läheme hääletuste juurde. ja ma paluksin äh, teil panna hääletusmasinatesse hääletuskaardid tahaksime läbi viia kontrollhääletuse, et olla veendunud, et kõik käib nii, nagu vaja. hääletus avatud, kontrollhääletus, hääletus avatud. kolmkümmend üks kolleegi võiks hääletada potentsiaalselt, kolmkümmend kolm isegi, kolmkümmend neli kolmkümmend viis, ütleb esimees. Pas de carte Le rapporteur général n'ayant pas de carte. üldraportor, kas teil pole kaarti? no selge. kolmkümmend seitse kolleegi. aga kolm praegu siin kontrollhääletusel ei hääletanud kaardid on teil masinas, aga te ei hääletanud. no hea küll, sulgen hääletuse, hääletus on lõppenud kahju küll, kui te ei hääletanud. nüüd, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kolmas jagu, härra Kaier, ümberpaigutamise taotlusi ei ole, nagu ma saan aru, ei. muud jaod. härra Tarand, meie raportöör. härra Tarand, teil on sõna. Thank you, Mr President, perhaps uh suur tänu teile, esimees. võib-olla ajasäästu nimel ma üldse ei kasutakski võimalust siin midagi rääkida, kõigil on äh, ülekandmiste kohta informatsioon olemas ja uskuge mind, kui me räägime nendega, kes ümberpaigutamist on taotlenud, oleme nendega rääkinud ja hoolimata sellest, et olen skeptiline äh, küll selliste asjade suhtes, nemad veensid mind pour la synthèse très väga lakooniline kokkuvõte, härra Tarand. ehk äh, toetame siis neid ümberjaotamisi, välja arvatud, kui keegi sooviks hääletada, me räägime siin neljast äh, ümberjaotamisest ja üks organigrammi muutmine äh, kui keegi ei soovi, et me just need läbi hääletaksime, siis ma arvan, et äh, loeme nad siis eelarvekomisjonis vastuvõetuks. nii nagu ka see organigrammi muutmine. nüüd siis kinnisvarapoliitika ja sõna saab uuesti Monika Hoolmeier. ja proua Hoolmeier, öelge siis, mis te arvate, enne kui läheme hääletusele suur tänu. kõigepealt äh, lühidalt üks komisjoni projekt Luksemburis, mille ma tegelikult lükkaksin edasi veel kahe nädala võrra, et lisaküsimustele vastused leida, nimelt äh, hoone, nimelt äh, millega tekkis see probleem, et Jean Monnet hoonest kaks tuhat neliteist pidime asbesti pärast kiiresti lakkuma sellest hoonest, ähm, äh, sellepärast et äh, tervishoiutöötajad seda selgelt meile soovitasid, ähm, rentisime siis äh, Trosbachi hoones E-tiivas üleminekupinna ja seitse tuhat ruutmeetrit Äh, oli meil Jean Monnet hoones, äh, pidime siia oluliselt kokku tõmbama, üleminekulahendusega on see probleem, et äh, meil on seal lihtsalt liiga vähe pinda ja pidime osadest töötubadest loobuma, töökoja ruumist ja asjad hakkasid viibima ja kõiki äh, lepinguid ei olnud võimalik täita, me pidime need siis kas nendest loobuma või nende täitmise edasi lükkama, aga mul on komisjonile selle kohta veel mõned küsimused ja tahaksin siis järgmiseks eelarvekomisjoni koosolekuks need vastused saada ja selle hääletuse me tahaksime lükata edasi seega. meil on nimelt äh, konteinerruum, äh, millele me ei saa juurde, kuus tuhat kakssada eurot on kuus rent aga probleem on selles, et personal ei saa sellele juurdepääsu kindlustus äh, äh, põhjuste pärast ja, ja ma arvan, et seda tuleks muuta ja ma tahaksin täpselt aru saada, miks on nii, et üks institutsioon ei saa teiselt institutsioonilt teatud asju laenata kasutamiseks ja see on minu meelest kummaline. komisjon ütleb, et see on äh, ühine et-, et ei tohi olla nii, et äh, väljaspoolt äh, äh, toodud töötajad ja meie enda personal ühes ja samas hoones saavad töötada, ma ei tea, miks see nii on. jah, ma saan aru, et räägitakse transpordikuludest ja personalikuludest, saan sellest aru, me tahaksime nüüd rentida uue hoone, aga see on palju kallim kui ülejäänud hoone. tahame seal hoones siis lisapinda. üritatakse meile seda peale suruda ja kaela määrida. Ehm, öeldakse, et eh, remontkulusid meie ei peaks maksma, aga ümberkujundamine, mille meie siis ise peaksime ette võtma, maksab kaks, tähendab kahekordset rendihinda. nii et ma paluksin eh, selle ettepaneku edasi lükata kahe nädala võrra ja kui eh, me nüüd ei pea oma seisukohta avaldama, kui kuivõrd komisjon on vastanud meile nii, nagu me tahame ja kui vastused rahuldavad, siis me ei pea hääletama, aga praegu mulle tundub küll need summad natukene kallid, suured olevat selleks neljaajaseks, nelja-aastaseks perioodiks, ikka väga suured summad. teine asi, siis kaks hoonet, komisjoni hooned ei ole üldse pro-, problemaatilised, CDMA hoone ja B kakskümmend kaheksa hoone, ma ei lasku siin detailidesse üks, ühte hakkasime kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuus rentima ja siin on väga positiivsed arengud. viie koma üheksa miljoni asemel maksame tulevikus neli koma kolm miljonit, ütleb kõneleja. ehk poolteist miljonit vähem, kakskümmend kuus protsenti vähem ühe hoone puhul ja teise hoone puhul viie koma üheksalt miljonilt kolme koma ühe miljoni peale langeb rendihind miinus kakskümmend viis protsenti, vabandust, kakskümmend neli protsenti ja seda loomulikult eelarvekomisjon saab ainult tervitada. Äh, ja ma paluksin siis toetada teil mõlema hoone rentimist. suur tänu, kas on küsimusi või märkusi, tundub, et ei ole. ehk siis, mis puudutab Luksemburgi hoonet, lükkame kaks nädalat edasi ja Brüsseli hoone puhul äh, Champ de Marsi tänaval ja Rue del Jaril. Need hooned siis raportöör toetab, sest me hoiame siin raha kokku ja hääletus käe näitamisega. kes on nõus, palun tõstke kätt. palun tõstke kätt, kes on poolt? tänan väga. kes on vastu? kes on erapooletu? seega siis vastu võetud. esimehe mikrofon lülitus välja, nüüd jälle sisse. vaatame läbi või pigem häälendame muudatusettepanekuid, mis siis puudutavad Euroopa Liidu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvet kasutan võimalust, rõhutan veel kord meie tänase ja homse koosoleku tähtsust. täna me valmis ei saa, peame jätkama homme hommikul. tegemist on hääletusega. hääletame kolm tuhat kakssada üheksakümmend kaks muudatusettepanekut, mis on esitatud komisjonide, fraktsioonide ja üksikute saadikute poolt. Sigrid Muresson, üldraportöör kes vastutab teiste jagude eest ja härra Ashworth. kaasraportöörid on intensiivselt töötanud ja ma tahan neid siinkohal tänada ja tunnustust avaldada neile, see töö oli väga-väga raske, mille nad on ära teinud ja see kestis kuid. üksteise järel võeti vastu mitu resolutsiooni töödokumenti ja iseäranis viimastel nädalatel, vaadates läbi muudatusettepanekuid, arutati kompromissettepanekuid ja see kõik on alati erakordselt äh, tundlik ja keerukas ülesanne. kui nüüd olete nõus, siis läheme hääletuse juurde järgmises järjekorras, täna pärastlõunal. hääletame oma muudatusettepanekuid kolmanda jao kohta. rubriik viis, halduskulud, siis ametid seejärel rubriik üks A üks B, kaks, kolm, neli, tulud, eriinstrumendid, kui aega jääb, siis võib-olla ka pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused. ja tänase istungi peamegi tingimata lõpetama kaheksateist kolmkümmend homme hommikul. lõpetame hääletuse kolmanda jao osas, selles, mis siis hääletamata jäi täna pärastlõunal maksete osas ja muude osade osas, muude jagude osas. lõpetame siis esimese jaoga ehk siis parlamendi eelarve. enne kui me hääletama asume, vaatan aga raportööride poole ja palun neil selgitada oma lähenemist, seda, millises vaimus nad on, nad, millises vaimus on nad koostanud kompromissettepanekud. kõigepealt Sigrid Muresson suur tänu! tere pärastlõunat, head kolleegid! tahan kõigepealt tänada kõiki neid kolleege, kes töötasid väga tihedalt ja intensiivselt meiega koos viimaste nädalate jooksul. variraportöörid äh, poliitilistest fraktsioonidest, äh, teie isiklikud assistendid, ka poliitiliste fraktsioonide töötajad ning loomulikult ka eelarvekomisjoni sekretäriaat olid väga olulised äh, osalejad selle nimel, et täna oleme saamas tuua teie ees seda paketti, milles on meie parlamendi poliitilised prioriteedid käesoleva aasta algusest ning loomulikult täie, ka toodab see neid eesmärke, mis meie arust on Euroopa kodanikul Euroopa Liidu suhtes. mida see kompromisspakett täpselt sisaldab? kõigepealt loomulikult me kasutame äh, ära paindlikkuse sätteid, mille võimaldab meile mitmeaastane finantsraamistik selleks, et saaksime rahastada eh, poliitilisi prioriteete, nii nagu ennem ütlesin. kõigepealt loomulikult eh, lükkame tagasi kõik nõukogu eh, poolt pakutud kärped eelarvele, sellepärast et meie arust, kui me nõukogu kärped heaks kiidaksime, tähendaks see seda, et meil oleks vähem teadus-arendustegevuse, innovatsiooni, taristu, VKE-de jaoks, kõik need valdkonnad, mis on Euroopat muutmas tugevamaks kus luuakse töökohti. kui me oleksime kärbetega nõus, siis me jõuaksime teele, kus meie Euroopa Liit oleks nõrgem, eelarve oleks nõrgem ja siis kogu meie liit tervikuna. nii et eh, kõik kärped eh, tuleb lõpetada, eh, eriti üks A rubriigis, mis puudutab teadus- ja arendustegevusi ja erinevaid uurimisprojekte Need on väga olulised ja siin on väga palju häid projekte, mis rahastamist väärivad teiseks, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ka Euroopa Solidaarsuskorpuse loomise jaoks järgmise aasta algusest. õiguslik protsess endiselt kestab, ma usun, et tegemist on hea projektiga, tahan seda toetada, aga niikaua, kui õiguslik ja seadusandlik protsess ei ole jõudnud kusagile edasi, ei saa ka meie äh, jõuda selleni ja seetõttu eelarveread, kus oli kärbe, eh, on ette nähtud taas viia eelarvesse, raha tuleb teha kättesaadavaks Euroopa solidaarsuskorpuste loomiseks, eh, kui õiguslikult on asjad paigas. siis edasi üleüldised lähenemised kõrvele jättes tuleb öelda ka, et kõik EFSiga seotud kärped tuleb äh, taastada äh, nii, nagu eelmisel aastal öeldud. nüüd võtame siis äh, rubriikide kaupa üks A kõigepealt. siin teeme ettepaneku suurendusi sada nelikümmend kolm miljonit eurot, mis veidi läheb üks A rubriigist piiriarvust üle, mis oli viiskümmend kuus miljonit, viiekümne kuue miljoniga siin. teeme ettepaneku sellepärast, et teadus- ja arendustegevust rahastatakse ja oleme väga vastutustundlikud. kakskümmend kaks miljonit Kosmele, viisteist miljonit Euroopa äh, uurimisnõukogule, VKE instrumendile kümme, äh, Marie Curie'le kümme, kolmkümmend kaks miljonit Erasmusele ja kaheksa miljonit eurot eriüritustel iga-aastaselt. üks B all oleme arutanud väga palju ka teiste poliitiliste fraktsioonidega, mis puudutab noorte töötuse vastast võitlust, noorte tööhõive algatust. noorte tööhõive on endiselt väga valus probleem Euroopas ja me oleme otsustanud, et kakssada kolmkümmend kolm miljonit, mis on ettepanekuna tehtud, on kaugel sellest, mida praegu Euroopa vajab selleks, et noorte töötusega silmitsi seista poliitiliste fraktsioonidega arutasime ning olime jõudnud selleni, et kuussada miljonit eurot oleks noorte töötuse vastase võitluse algatuseks. edasi kaks ähm, rubriik. siin oleme teinud ettepaneku suurendada rahastamist, mis puudutab kliimamuutuste vastast võitlust kakskümmend üks miljonit eurot, lisaks kuus miljonit eurot äh, piimatoodete ja ladustamise jaoks, mida agrikolleegid palusid ja viisteist miljonit eurot noortalunikele. väga tähtis, sellepärast et tahame Euroopa noortele anda võimalusi ka põllumajandussektoris ja noorte talunike toetamine tähendab seda, et maapiirkondades on rohkem tööhõivet. edasi ränne ja julgeoleku küsimused, pagulaskriisi lahendamine loomulikult on meie koja üks olulistest prioriteetidest ja sellepärast oleme ka pööranud kolmandale jaole siin olulist tähelepanu, oleme siin väga vastutustundlikud, sellepärast et me teame, et see me, marginaal on siin null ja oleme otsustanud Euroopa Liidu agentuure ja ameteid toetada, kui vaja, sellepärast et meie usume, et rohkem vahendeid anda ametitele on oluline kui neil on rohkem pädevusi ja kui seda on vaja. saavutame me siis rohkem lisandväärtust, äh, kui me piirame äh, rahalisi vahendeid. Europol kümme miljonit, kakskümmend kuus EASO, Seepol kolm koma kolm euro just, kolm koma üks miljonit eurot. selleks, et anda väga selge signaal selles osas, et me oleme valmis äh, pagulaskriisi lahendama, suurendame me ka Äh, Amifi fondi kakskümmend miljonit äh, vahendeid ja sisejulgeoleku fondi samuti vastavalt viieteistkümne miljoni euro võrra, kakskümmend üks miljonit kultuuri ja äh, kodanikuprogrammidele. jagu neli, nagu teate, otsused tuleb veel teha, mis on tähtsad, nimelt kas Türgi fondi toetamist või suurendamist jätkame, siin ei ole mingisugust lõpp Äh, otsust veel tehtud, äh, mis neljaga seos juhtub, sellepärast et loomulikult äh, see tähendab Türgi pagulasfondi edasist toetamist. ebakindlus on, aga peame tööga edasi minema ja oleme teinud seda väga vastutusrikkal moel. nii et me ei lähe jao piirmäärast üle, jääme nende limiitide määra ning oleme teinud ettepaneku, et sada kakskümmend miljonit eurot oleks lõunanaabruskonna jaoks ette nähtud lisaks see on piirkond, kus peamine surve on ja peamised väljakutsed sealt lähtuvad. kakskümmend viis miljonit eurot idanaabruskonna jaoks, kolmkümmend viis miljonit eurot Balkani maade jaoks, ka selleks, et stabiilsust regioonis suurendada ning äh, ka äh, Rasmuse panustamine kakskümmend kuus miljonit, lisaks nendele piirkondadele kaks äh, miljonit Türgi küproslaste kogukonnale Euroopa Liidu eelarvest oluline panus selleks, et toetada Küprose arenguid kakskümmend neli miljonit DCI-le ja humanitaarabile kaksteist miljonit. oleme ka raportööridega arutanud siin praegu milline on meie rahastamine ja suhtumine Türgi osas ja oleme meie ekspertide nõudmisi äh, järginud ahvetikomisjonis, mis ütlevad, et poliitiliste reformide rahastamise puhul Türgis tuleb teha kärpeid, arvestades, millised on arengud olnud Türgis. me ei tunne, et Türgi liigub poliitiliste reformidega Euroopa standardite suunas ja sellepärast oleme otsustanud vähendada liitumiseelset abi Türgile viiekümne miljoni euro võrra ja kolmkümmend miljonit eurot oleme lisaks suunanud reservi, sellepärast et me tahame, et Türgis olukord muutuks. loodame, et äh, poliitilised arengud muutuvad positiivsemaks ja sellepärast on raha reservis. signaal on selge, rahalised vahendid vabanevad, kui inimõigused, kõnevabadus, põhivabadused seatakse taas jalule Türgis mis puudutab teisi ameteid, siis oleme teinud ettepaneku ainult väikese muudatuse, lisaks muidugi justiits- ja siseasjade ametitele äh, väike äh, juurde äh, lisamine Sinesale alla kahe miljoni ja oleme teinud ka uued, oleme teinud selle lisanduse sellepärast, et meil on uued Äh, eesmärkide ülesanded. oleme nüüd jagude kaupa läbi võtnud need lisandused, aga meil on vaja selget mandaati parlamendilt, täna eelarvekomisjonilt ning ka oktoobri lõpus täiskogu jaoks, niimoodi, et me saame minna väga karmidele läbirääkimistega nõukoguga äh, väga kindla äh, mandaadiga. pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused, siin oleme ka pannud kokku paketi, mis meie poliitiliste fraktsioonide prioriteete kajastavad ning meie koja äh, komisjonide omi samuti, ma arvan, et me võime seda kõike toetada. suur aitäh, ootan hääletamist ja tõesti, veel kord suur aitäh kõik head kolleegid, kes on viimase kahe nädala jooksul meiega koostööd teinud, olete teinud tihedat ja tõhusat tööd, aga ma arvan, et oleme jõudnud hea resultaadini, aitäh! tänan väga, härra üldeelarve raportöör. Te tõesti tegite palju jõupingutusi, suur tänu nende eest ja suur tänu ka selgituste eest äh, algava hääletuse valguses ja nüüd härra Ashford, teised javad, palun uh,. suur tänu teile. ka mina tahaksin kõigepealt alustada tänusõnadega komisjoni kolleegide aadressil, variraportööride, nende kaastöötajate nimel. Nad tegid väga tõhusat tööd kompromissi vaimus äh, läbirääkimistel sest kolleegid, head tasakaalu erinevate osade vahel ei ole võimalik väga lihtsalt leida ja tuletan meelde, et aprillist käesoleval aastal meie koda eh, isa ütles et, et kaks koma kolm protsenti on eelarve kasv meie koja poolt ja pidades silmas nüüd mm, inflatsiooni, tundus mulle, et see on vastutustundlik ja mõistlik eh, positsioon, mida esindada ja sellepärast soovitasin ka äh, meie komisjonile, et võtame selle teetähisena teiste institutsioonide jaoks. olles seda öelnud, aga minu ettepanekute hulgas olen tuvastanud kolm institutsiooni, millel on lisavajadused, mis on nii õigustatavad kui ka tegelikult vajalikud. ja sellepärast olen siia eh, lisaks eh, näinud vahendid äh, Euroopa Kohtule, siis üle selle kahe koma kolme protsendi, kus tõesti julgeolekuvajadused eh, on suuremad ning ka tõlketeenuste jaoks ning Euroopa välisteenistuste jaoks, teenistuse jaoks olen eh, vastanud meie koja prioriteedile, nimelt luua strateegiline eh, kommunikatsioonivõimalus välisteenistusega. minu ettepanek rajanes sellel, et me oleme eelarvedistsipliinis kinnipidavad ja me oleme mõelnud selle peale, et me jõuaksime selle kahekümne koma kolme protsendini ikkagi, et kuskilt kokku hoida. ja olen äh, äh, teinud ettepaneku külmutamise kahe ameti puhul ja kontrollikoja puhul olen teinud mõned ettepanekud, kus saaks kokku hoida ja need soovitused on ka vastu võetud. mis puudutab äh, kontrollikoda, siis siin pean ütlema, et, et nimed hääletusnimekirjas on väike viga, kolm miljonit lisareservi kontrollikojale hääletame nüüd üks kord läbi. samuti tahan öelda, et olen traditsioonilise protokolli teed läinud ja nii-öelda härrasmehe kokkuleppest pidanud kinni ning ei ole nõukogu eelarvet siin kuidagi üle käinud või muutnud. samuti äh, päästsin kärvetest ombudsmani äh, ning Euroopa Liidu äh, ka-, Andmekaitseameti jaoks hoidsin äh, samuti sama määra, nii et nad saavad oma uut nõukogu toetada ja tööd jätkata. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et minu ettepanekut on tegelikult kompromiss, olen võtnud nii palju kui võimalik arvesse teiste fraktsioonide mõtteid, vaatenurkasid ja ettepanekuid ning tahaksin tänada ka kõiki teisi kolleege ja ka sealhulgas teisi komisjone kompromissivalmiduse ja ettepanekute eest ning loodan ja teen ettepaneku, et tegemist on vastutustundliku ettepanekuga tervikuna, mida kõik saaksid toetada. aitäh! Merci, merci, monsieur le rapporteur, merci! suur tänu, härra raportöör, härra variraportöör, suur tänu tehtud töö eest, tänu millele saame nüüd võtta seisukoha, olles asjaga kursis täielikult. ja alustamegi hääletusega. alustame kolmandast jaost, rubriigist viis, mis äh, puudutab komisjoni eelarvet. meil on siin kaks alamplokki esimene plokk on lisas üks. kes on poolt? tänan, vastu. erapooletuid? vastu võetud. teine alaplokk, lisas tabel kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd eraldi hääletused. kõigepealt Olav. esimene hääletus kakskümmend neli null null kaheksa, kes on poolt? vastu? kontrollime. hääletus on alanud Vous avez tous voté? Apparemment pas. Il y a deux votes. tundub, et siin on kaks häält, keda, kes ei, kaks inimest, kes ei hääletanud, mina igatahes hääletasin, ütleb esimees. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kolmteist vastu ja kolmteist ja kolmteist erapooletut. nüüd äh, reservid, kõigepealt Olav, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. teine reserv, palgad, komisjoni liikmed, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud scrutin est clos. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend vii-, kakskümmend kuus kümne vastu. erinõunikud, kes on poolt, reserv? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kolm märkust, esiteks null neli, null üks, null neli, null kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine märkus, mis puudutab Euroopa avalikku ruumi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmas märkus, kakskümmend viis, null üks, null kaks, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud Läheme nüüd ametite juurde. kolm alamplokki. esimene lisa, tabel üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. teine alamplokk. lisatabel kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmas alablokk, lisa tabel kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd eraldi hääletused. siin on terve rida muudatusettepanekuid alates null neli, null kolm, üksteist ja lõpetades null neli, null kolm, neliteist, mis kustutavad, kus üritatakse, neid kohti, kus üritatakse kärpeid sisse viia. kas teie arvates võiksime plokina hääletada neile, neie kahekümne muudatusettepaneku osas? keegi ei ole vastu, tundub. kes soovivad hääletada neid muudatusettepanekuid? ei, plokina siiski teeme, hästi. nii me siis otsustame, hääletame plokina. kes on nende muudatusettepanekute poolt, tõstke palun käed. vastu. erapooletuid. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. Läheme märkuste juurde. esimene. seda hääletada ei saa teine kolmkümmend kolm null kaks null seitse. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? edasi kolmkümmend kolm null kolm null neli, Eurojust. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. Läheme edasi. rubriik üks A esimene alablokk, mis taastab eelarveread, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine alablokk, mis puudutab solidaarsuskorpust, lisatabel kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kolmas alaplokk, lisatabel kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neljas alaplokk. Läheme kaugemale eelarveprojektist, lisatabel neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viies alaplokk kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd eraldi hääletused. on terve rida muudatusettepanekuid, algavad null üks, null neli, null viis kuni null neli, null kolm, null üks, null seitse. Neid võiks hääletada koos, kui te olete nõus. keegi vastu ei ole kes on nende muudatusettepanekute poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? seega tagasi lükatud. meil on kompromiss järgmisena, mis puudutab plokki neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kompromiss on vastu võetud ja muudatusettepanek kuuelt langeb ära. järgmine. kustutav, kes on poolt, vastu, erapooletuid. muudatusettepanek on tagasi lükatud. edasi kompromiss, mis puudutab kolmandat alaplokki, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek uuelt langeb ära. edasi. lõpuga null üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja neli järgmist muudatusettepanekut, mis puudutavad kahte rida. Neid võib hääletada koos, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. edasi kompromissploki üks all, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. muudatusettepanek kuuelt seitsekümmend kaks null kolm langeb ära, null neli, null kolm, null kaks, null kolm. Microfinance and social entrepreneurship, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud null kaheksa, null kaks, null kolm, null üks, kompromiss ploki kolm all, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kolm langeb ära, kompromiss alaploki kolm all null kaheksa, null kaks, null kolm, null kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolmkümmend neli langeb ära null kaheksa, null kaks, null kuus, kompromiss alaploki kolm all taastab pre-EFSi taseme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kolmkümmend viis langeb ära. Eurotom null kaheksa, null kolm, null üks, null üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss alabloki üks all kaksteist null kaks null üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja kuue muudatusettepanek seitsekümmend kolmkümmend neli langeb, kolmkümmend üheksa langeb ära, kolmteist null kolm kaksteist. siin läheme kaugemale, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et tagasi lükatud, kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kolm, kolmteist, neliteist, null neli, null üks, kompromiss alamploki üks all, millega taastatakse, kes on poolt, vastu ta-, heaks kiidetud kuue, seitsekümmend nelikümmend viis langeb ära viisteist null kaks null kaks plokina, kes on poolt, viisteist null kaks null kaks ja viisteist null kaks null kolm, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksateist null viis null kolm null üks kompromiss, kolmas alaplokk, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kuue muudatusel seitsekümmend kaks, viiskümmend üheksa langeb ära. Et puis nous avons de nouvelles lignes. ja uued loodud eelarveread, kuid mida võiks hääletada koos alates null üks, null kaks, null kuus kuni kakskümmend neli, null kaks, viiskümmend kaks. kui keegi vastu ei ole, teen ettepaneku hääletama neid koos. kes on poolt, palun tõstke käed kes on vastu, palun tõstke käed, kes on erapooletud, tagasi lükatud, nüüd reservid, kaksteist null kaks null kolm, kaks muudatusettepanekut muudatusettepanek rohelistelt kaheksa, neli, üheksa, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. EKONilt kuuskümmend kuus, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud märkused null kaks, null kaks, null üks. esimene muudatusettepanek, millega muudetakse pealkirja, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. veel järgmine mikro, väikesed ja keskmised ettevõtted, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud edasi VKE-d poolt. VKE-d, kes oli poolt, üld, härra üldraportöör, vastu. IMCO kuuskümmend kuus, viiskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud null kaks, null kolm, null üks ühtse turu vahendid, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Development of the internal market of goods. Development of the internal market of goods and services. nelikümmend viis kakskümmend, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud nelikümmend viis, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, null kaks, null kolm, null neli, IMCO kuuskümmend kuus, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, null kaks, null neli, null kaks, null kolm, FRAM kuuskümmend neli, null üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud neli null kolm, null üks, null viis rohelistel kaheksakümmend neli, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud null kuus, null kaks, null üks, null üks, TRAN viis, viis, kaheksakümmend ja VR kaheksa, neli, seitse, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, TRAN viiskümmend viis, kaheksakümmend üks, rohelised kaheksa, neli, seitse, null, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. null kuus, null kaks, null üks, null kaks, VR kaheksa, kaheksa, neli, seitse, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. null kaheksa, Research and Innovation, batch nelikümmend viis, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. null kaheksa, null kaks, null kaks, null kaks, FEM kuus, neli, null kaks, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud null, kaheksa, null kaks, null kolm, null kaks, NV viis neli kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üks viieteistkümne vastu viisteist, null kaks, null üks, null üks, kaks muudatusettepanekut, kuld kuus, üks, neli, seitse ja VR kaheksa, neli, viis, viis, kes on poolt? jätsin ühe vahele, ütleb esimees. andke andeks. tulen tagasi rida kolmteist, null kolm, üks, kaks, memb üheksa tuhat kaks, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. nüüd viisteist, null kaks, null üks, null üks, äh, kuld kuus, üks, neli, seitse ja veel kaheksa, neli, viis, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üks, viis, null kaks, null üks, null kaks, kuld kuus, üks, neli, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. veel kaheksa, neli, viis, kuus, Refugee Integration Strategy, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kolm, kolm, null kaks, null kolm, null üks, ettevõtte seadus, kolm muudatusettepanekut samasisulised, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. Läheme nüüd rubriigi üks B juurde üks alaplokk, äh, millega suurendatakse eelarveprojekti, lisas tabel kaks, üksikasjad, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. nüüd läheme eraldi hääletuste juurde, aga meil on kolmteist äh, muudatusettepanekut Äh, millega kustutatakse eelarveridasid või vähendatakse vahendeid alla eelarveprojekti taseme null neli null kaks kuus null kuni üks kolm null kaheksa null üks, hääletame need plokina, kui te vastu ei ole. kes on nende muudatusettepanekute poolt, tõstke palun käed. kes on vastu? erapooletuid, need on tagasi lükatud edasi hääletame eraldi ridasid või uusi ridasid. null neli, null kaks, kaks, üks, memb üheksa tuhat, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmteist, null kolm, kuus, üheksa, kaks muudatusettepanekut, ECR kaheksa, kolm, viis, null ja Batch neli, viis, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi on meil terve rida muudatusettepanekuid, mis on, lähtuvad samast loogikast. selleks, et nõustuda pagulaste ümberpaigutamisega ja romade integratsiooniga reservid on kümme kuni viis protsenti. kas teie arvates siin ma küsin proua Kressle arvamust. proua Kressle, kas võiks neid plokis hääletada? olete nõus? tänan teid nõusoleku eest, kes toetavad neid reserve, palun tõstke käed. kes on vastu? ja kes on erapooletud? Need muudatusettepanekud reservide osas on tagasi lükatud. edasi märkused. null neli, null kaks, kuus, null. esimene badge neli, kuus, kakskümmend kaheksa progressilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Badge neli, viis, viis, kaks, Kardia Sabal, poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. neli null kaks kuus üks, Pats neli kuus kolmkümmend üks, proua Kressle, kes, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Pats neli viis viis neli, Kardia Sabal, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. no neli null kaks kuus kaks, Pats neli kuus kolm null, Kresslet, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud Pats neli, viis, viis, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. null, neli, null, kaks, kuus, neli, kuue, seitse, kümmend, üks, üks, pats neli, kuus, kuus, seitse ja Vegas pluss, pluss, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. null, neli, null, kuus, null, üks, kuue, seitse, null, üks, viis, pats neli, kuus, seitse, kaks, viie, viie ja kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. sotsdem-, sotsdemid seitse, seitse, null seitse, Poverty Focus, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. üks, kolm, null, kolm, üks, seitse, Completion of European Regional Fund. MEM üheksa tuhat üks, Good Friday Agreement, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud kolmteist null kolm kuus null, Vatš neli kuus null üks, Accommodation of Asylum Seekers, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, Vatš neli kuus null kaks, UNESCO, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kontrollime kontrollime. kontrollime kolmteist, kontrollime batch neli, kuus, null, kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuusteist. kolmteist null kolm kuuskümmend üks, batch neli kuus null kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Batch neli, kuus, null, kaks, New Unesco Sites, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et vastu võetud, kontrollime, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tundub, et keegi on üle Rahvaparteist. andke andeks, aga keegi Rahvaparteist peab loobuma hääletamisest. nüüd kolmkümmend seitse, nüüd on okei okay.. Äh, heaks kiidetud äh, kakskümmend poolt, kümme vastu. kümme null kolm kuus kaks, Paats neli kuus null viis Kresslelt, kes on poolt. ahaa, vastu erapooletuid tagasi lükatud kaheksa, neli, kuus, null, kuus, Progressivelt, New York Consults, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kolmteist, null, neli, kuus, null, Batch neli, kuus, null, seitse, Progressivelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Nous allons maintenant nous prononcer ja nüüd läheme edasi Sur la rubrique 2. nüüd rubriik kaks, esimene alaplokk, millega esialgsed summad taastatakse. lisatabel üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine alaplokk, kus suurendatakse summasid, see on tabel kaks, lisas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, null viis, null kaks, null viis, üheksakümmend üheksa, kuue, seitse tuhat seitsekümmend üheksa poolt. me ei saa plokis hääletada, ütleb esimees, sest et äh, need lähevad esialgsetest summadest äh, kõrgemale, nii et kõigepealt siis null viis, null kaks, null viis, üheksakümmend üheksa rida poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd aga plokis null viis, null kaks, null üheksa, null kaheksa kuni kolmteist, null kaheksa, null kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, kolmkümmend neli null kaks null kaks, äh, siin on kompromissmuudatusettepanekud äh, teise ploki esitatud poolt, vastu, erapooletud, see kuue muudatusettepanek lang-, sellega langeb kuue muudatusettepanek. nüüd kas uued read või eraldi read, null viis, null neli, kuuskümmend, null viis, kuue, seitse tuhat seitsekümmend viis, budget nelikümmend kuus, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek on tagasi lükatud. null seitse, null kaks, null kaheksa, Euroopa äh, saarte kohandamise fond kuue, seitse tuhat seitsekümmend üheksa, budget neli tuhat seitsesada viis, äh, uus rida poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, null seitse, null kaks, null kaheksa, kuue, seitse, null kolm, kaks, budget neli, seitse, null neli, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. ja nüüd märkused. null kaks, null viis, null viis, null kaks, null viis, üheksakümmend üheksa, kuue, seitse, null, seitse, üheksa, budget neli, kuus, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. null viis, null kaks, null kaheksa, null kolm, Agri kuus, kaks, üks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud null viis, null kaks, üksteist, üheksakümmend üheksa, budget neli, kaks, neli, kolm poolt, vastu. ei saa aru täpselt ja kontrollime. hääletus on avatud. see on äh, null viis, null kaks, üksteist, üheksakümmend üheksa, neli, kaks, neli, kolm budgetit. jõudsite kõik hääletada? üks hääl on puudu. hääletus lõppenud see on tagasi lükatud, üksteist poolthäält, kakskümmend neli vastuhäält. suur tänu, kolleegid, kätt tõstmast! null viis, null kolm, null üks, null üks ühtse maksmise süsteem EFTDD kaheksa kuus null viis poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, null viis, null kolm, null üks, kümme PPS, FTD kaheksa kuus kümme poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, null viis null neli kuuskümmend null üks, Promoting Sustainable Development, eelarve neli tuhat kuussada poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. rubriik kolm, esimene allplokk, sellega on eelarve, sellega taastatakse eelarveprojekti esialgsed summad, lisatabel üks poolt, vastu ja erapooletud, see on vastu võetud, ja teine allplokk, millega minnakse siis eelarveprojekti summadest kaugemal, kõrgemad summad, teine tabel poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. nüüd siis eelarveridade kaupa hääletused. kõigepealt kuusteist, null kolm, null kaks, null kolm ja kaheksateist, eesmärgiks on see siis ära võtta, see eelarverida üldse välja, võtame plokis poolt, vastu erapooletud. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. kakskümmend kolm, null kolm, null üks, null üks on kompromiss all ploki kaks, rubriik üks A poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja kuue muudatusettepanek seitse tuhat viiskümmend seitse langeb seega ära. nüüd äh, siis öö, äh, uued eelarveread kaheksateist null kaks null üks null neli uue eelarve loomine, see on sotsiaaldemokraatide seitse tuhat kuussada kuuskümmend üks, liibe kuus tuhat kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. ja nüüd hääletusel AMIF kaheksateist null kolm null üks null üks eelarve rida, siis null üks null kaks, null üks null kolm ja null üks null neli, liibe kuus tuhat viiskümmend viis, sotsiaaldemokraadid seitse tuhat kuussada viiskümmend kaheksa, libe kuus tuhat viiskümmend kuus, sotsiaaldemokraadid seitse tuhat kuussada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. eelarverida kolmkümmend kolm, null kaks, null üks, null üks ja eelarverida kolmkümmend kolm, null kaks, null üks, null kaks, äh, naisõiguste komisjoni muudatusettepanek kuus tuhat nelisada kuus, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. märkused null üheksa, null viis, null üks rida, äh, kultuurikomisjoni sotsiaaldemokraatide roheliste muudatusettepanekud poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd null üheksa, null viis, null viis. eelarvekomisjoni raportöör on teinud muudatusettepaneku, eelarvekomisjoni muudatusettepanekusse, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. Elorida viisteist null neli null kaks, kultuurikomisjoni kuus üks viiskümmend, sotsiaaldemokraadid seitse kuus viis kaks ja rohelise kaheksa neli viis seitse poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. nüüd kuusteist null kolm null üks null kolm, eelarve neli tuhat kuussada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud kuusteist null kolm null üks null neli, AFCO kuus seitse kolm üheksa poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. neljakorda kuusteist null kolm null neli, kuld kuus üks üks üks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. seitseteist null neli null kaks, eelarves neli seitse viis kuus, kuue seitse null viis neli poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd eelarve rida seitseteist null neli null neli esimene muudatusettepanek Keskkonnakomisjonilt viis neli null viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kuue ja eelarvekomisjoni muudatusettepanekud langevad seega ära. rida kaheksateist null kaks null üks null kaks, eelarvekomisjoni muudatusettepanek neli tuhat kakssada viis, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kaheksateist null kolm null üks null üks, eelarve neli viis kaks kolm, poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. eelarve kaheksateist null neli null üks null üks, eh, kultuurikomisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. teine muudatusettepanek sellesama eelarvele kohta, AFCOlt kuus seitse neli üks, poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud kaheksateist null neli null üks null kaks Ahvo kuus seitse kolm null poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja siis eelarvekomisjoni neli viis kolm üks muudatusettepanek, see on siis ettevalmistavate kogumiste tagamine poolt vastu, erapooletud vastu võetud kolm, kolm, null, null, kaks, null, üks, kuue, seitse, null, kuus, neli, eelarve neli, seitse, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd eelarverida kolm, kolm, null, kaks, null, kaks, kaks muudatusettepanekutega plokki, esimene osa, ALDE muudatusettepanek seitse, seitse, kaheksa, viis, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nüüd äh, FAM kuus neli null kaheksa ja Roheliste kaheksa neli kuus null. STEM äh, karjääri kohta poolt vastu, erapooletud vastu võetud kolm kolm null kaks null kolm null kaks Rohelise kaheksa neli üheksa null, list of high risk jurisdictions poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kolmkümmend kolm null neli null üks, IMCO kuus kuus viis kolm digitaalne ühisturg poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve neli, viis, kolm, kaks, tarbijate teavitamine, detailsemad eesmärgid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi, kolleegid. ja rubriik neli järgmisena. ja siin on neli alaplokki kõigepealt esimene allplokk taastatakse esialgsed äh, summad poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine alaplokk, suurem, tõstetakse eelarve mahtu, lisa tabel kaks, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kolmas alaplokk eelarvevahendeid vähendatakse võrreldes eelarveprojektiga ja reservidega. lisa kolmas tabel poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. neljas alaplokk Euroopa eriesindajate ülekandmine, lisa neljas tabel poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud mulle tundub, et nüüd, kui me vaatame eelarveridasid null üks, null kolm, null kuus kuni üheksateist, null kolm, null üks, null kuus, saame me ilmselt plokis hääletada üheksateist, null kolm, null üks, null kolm eelarverida, seda ei pea hääletama seejuures, aga kui te olete nõus, siis ma paneksin kõik need muudatusettepanekud üheskoos hääletusele. kui te, poolt, vastu erapooletud. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. üheksateist, null kolm, null kaks. kuue muudatusettepanek, seitsekümmend kaks, kuuskümmend üheksa. eelarvemahtu tõstetakse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja siis eelarve muudatusettepanek nelikümmend kolm null ük-, null neli, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd kakskümmend null kaks null üks kuni kakskümmend üks äh, null kaks null kuus plokis poolt, vastu, erapooletud Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. Elerile kakskümmend üks, null kaks, null seitse, null viis. siin on üks kuue muudatusettepanek, seitsekümmend üks, kakskümmend üheksa täpsemalt, eelarve mahtu tõseta-, suurendatakse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud siis eelarve neli, neli, neli, üks ja siis eelarve neli, viis, kümme ja terve rida muudatusettepanekuid, millega vähendatakse vahendeid kuni kakskümmend üks, null seitse, null üks reani. poolt, vastu, erapooletud. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. nüüd kompromissmuudatusettepanek kakskümmend kaks, null kaks, null üks, null üks. ehk Äh, suurendatakse vahendeid võrreldes eelarveprojekti kahekümne viie miljoni võrra poolt, vastu, erapooletud, see muudatusettepanek vastu võetud. kuue muudatusettepanek seitse, kaks, seitse, üks langeb ära. ja nüüd mulle tundub, et võime võtta plokis kaks, kaks, null, kaks, null, kolm, null, kaks kuni kakskümmend kaks, null, kaks, null, neli, null, üks poolt vastu, erapooletud, need muudatusettepanekud tagasi lükatud. ja siis kompromiss, muudatusettepanek kakskümmend kaks, null neli, null üks, null neli, kus äh, eelarvendahendeid suurendatakse kuusteist tuhat, kuusteist miljonit kuussada kakskümmend tuhat poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud ja see tähendab seda, et kuue, seitse, kaks, seitse, kaks langeb ära. nüüd plokis kakskümmend kaks, null neli, null kolm, null üks kuni kakskümmend kaks, null neli, null kolm, null neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, siis kaks, kolm, null kaks, null kaks, kuues, seitse, null viis, kuus, kus suurendatakse eelarvevahendeid poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kaks, kolm, null kolm, null kaks. muudatusettepanek seitse, viis, üheksa, kuuelt jällegi suurendatakse vahendeid poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ja nüüd äh, eraldi hääletused äh, ja uued eelarveread üheksateist, null kaks, null kolm, ahvet viis, kaks, kaks, kolm, uus eelarve rida poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääled saadetud hääletus lõppenud. tagasi lükatud, seitseteist poolt, üheksateist vastu. märkused kolmteist null seitse null üks, eelarve on ligaks kümme, härra Pöögelt, see on tagasi võetud. üheksateist null kaks null üks, eelarve neli viis kaks neli, kolleeg Pelder on selle muudatusettepaneku esitanud poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üheksateist, null kuus, null üks, ahvet viis, kaks, kaks, null, EPP kaheksakümmend kaks, kolmkümmend, eelarve neli tuhat nelisada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, samast võetud. kakskümmend üks, null kaks, null üks, koostöö Ladina-Ameerikaga, TV viis, kaheksa, viis, seitse, kõigepealt pealkirja muutmine, poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud, keskendumine kõigile, kellel seda, neile, kellel on seda kõige rohkem vaja, poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kakskümmend üks null kaks null kaks, Aasiaga koostöö TV viis üheksa kaksteist, siin on palutud osade kaupa hääletust sotsiaaldemokraatide poolt, esimene osa poolt, esimees vabandab vabandust. kõigepealt äh, kakskümmend üks null kaks null kaks, peame hääletama pealkirja muudatust poolt. vastu. erapooletud, see on tagasi lükatud ja nüüd see TV seitse üheksa kaksteist kahes osas. sotsiaaldemokraadid palusid seda esimene osa poolt, vastu, erapooletud. esimene osa on tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, teine osa on tagasi lükatud. eelarve neli, viis, kaks, kuus, sama eelarve rida, usu ja arvamusvabadus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud kaks, üks, null, kaks, null, kolm, TV viis, kaheksa, viis, kaheksa, pealkirja muutmine poolt, vastu. kontrollime. hääled saadetud TV viis kaheksa viis kaheksa, eelarve rida kaks üks null kaks null kolm, kordab esimees, et mida me hääletame hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist üheksateistkümne vastu. nüüd kaks, üks, null, kaks, null, neli kaks muudatusettepanekut, rohelised kaheksa, neli, üheksa, neli ja eelarve neli, kuus, kaheksateist. lastealatuse väljajuurimine poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja seesama eelarve kaks üks null kaks null neli, eelarve nelikümmend viis kakskümmend kaheksa, haavatavate gruppide kaitse, antisemitism, pluss poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kaks üks null kaks null viis, TV viis üheksa üks kolm, kõigepealt äh, pealkirja muutmine poolt, vastu, er-, pooletud, kontrollime. elektrooniliselt hääletus on avatud hääletus <laughs> on lõppenud. seitseteist kahekümne vastu tagasi lükatud ja nüüd veel üks muudatus, ettepanek expenditure must fully respect DCI regulation, poverty eradication, poolt, vastu. tõstke palun käsi. poolt, poolt. DCI määrus vastu. kontrollime. oled sa avatud? jõudsite hääletada? tundub, et mitte. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud, seitseteist, kaheksateistkümne vastu ütleb härra esimees härra esimees vabandab. nimelt kakskümmend üks, null kaks, null kolm, eelarve neli, viis, kaks, seitse, usu ja veendumusvabadus, selle üle me ei hääletanud väidetavalt. mulle ikkagi tundub, et me hääletasime. me hääletasime vastu minu meelest. aga meil aega on, selles mõttes hääletame siis eelarve neli, viis. no no, see, see, see fait. Celui qui vient. Bon, on vient. Bon, alors, on vient maintenant à la kakskümmend üks, null kaks, null kuus, oleme nõus kõik sellega. TV viis üheksa üks neli, pealkirja muutmine poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hea meelega, aga mulle tundub, et tulemus on sama ja see on ikkagi tagasi lükatud. aga eh, haridussüsteemide parandamine, siis järgmine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud Elarida kakskümmend üks, null kaks, null seitse, null kolm, TV viis üheksa, üks viis, Roheliste kaheksa, neli, kuus, kaks, tervishoiusüsteemid, sotsiaalkaitse ja juurdepääs eh, SRHR-ile poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kas kõik jõudsid hääletada, see hääletus on lõppenud, tagasi lükatud neliteist poolt, kakskümmend üks vastuhäält sotsiaaldemokraadid seitsekümmend viis, viiskümmend kolm, sooline võrdõiskus, SRHR poolt, erapoole, äh, vastu, vabandust, erapooletud, siis on tagasi lükatud. FAM kuus neli null neli, sooline võrdõiguslikkus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kakskümmend üks null kaks null seitse null neli, TV viis kaheksa kuus kolm, Roheliste kaheksa neli kuus kolm, usaldusfond poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. elektrooniliselt hääletus on avatud. hääletus lõppenud tagasi lükatud, neliteist poolthäält, kakskümmend kolm vastuhäält, kakskümmend üks, null kaks, null seitse, null viis. eelarve neli, kaks, kaks, üks, sotsiaaldem-, sotsiaaldemokraadid seitsekümmend viis, kuuskümmend kolm ja roheliste kaheksakümmend neli, kaheksakümmend, vaesuse vähendamine poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd äh, Arengukomisjoni muudatusettepanek viiskümmend üheksa kuusteist, sotsiaaldemokraadid on palunud osade kaupa hääletust ja hääletame kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, esimene osa on tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud eelarverida kakskümmend üks null kaks null kaheksa null üks, FAM kuus neli null viis. SRHR-i vahendite suurendamine, Trumpi otsustega jäetud augu täitmine poolt vastu. erapoolt tagasi lükatud, sotsiaaldemokraat seitse, viis, kuus, kuus. SRHR-i vahendite suurendamine poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, eelarve neli, viis, üks, kaheksa. kakskümmend protsenti VKE-dele ja äh, teistele institutsioonidele poolt, vastu. kontrollime. oled saadetud on siis lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält, viisteist häält. kaks, üks, null kaks, null üheksa. ja sotsiaaldemokraadid on palunud osade kaupa hääletust. esimene osa ja räägime siis TV viis üheksa üks seitse muudatusettepanekust, esimene osa poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatus, äh, eelarveida kaks, üks, null, neli, null, üks, ahvet viis, kolm, viis, kaheksa, vähemalt viisteist miljonit eurot tegevuste rahastamiseks Türgis, poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd edasi. esimees loeb ette eelarverea nime sotsiaaldemokraadid on palunud äh, eelarve neli, viis, kaks, üheksa osas, äh, kahes osas hääletust, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. eelarve ka-, rida kaks, kaks, null, kaks, null, kolm, null, kaks ahvet viis tuhat kolmsada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sotsiaaldemokraadide seitse viis kuus viis poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks null kaks null neli null üks riikideülesed programmid, regionaalne integratsioon ja territoriaalne koostöö, ahvet viis, kaks, üks, kuus, ALDE seitse, seitse, üheksa, kolm, lepitus äh, Lääne-Balkani piirkonnas, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kaks, kaks, null, neli, null, üks, null, neli, eelarve neli, viis, kolmkümmend, äh, viha, vägivalla ja terrorismi rahastamise vastumeetmed poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud, kaks kolm null kaks null üks. TV viis kaheksa üheksa kaks, sotsiaaldemokraadid seitse, seitse viis viis kuus, rohelist neli kaheksa neli kaheksa üks, Geo ja, Geo ja sektoriaalne tasakaal poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. Donc je pense qu'on va pouvoir ja nüüd mulle tundub, et me võime hääletada tulusid ja erivahendeid. on uued eelarveread tulude osas. kõigepealt kaks muudatusettepanekut sama sisuga, kuues, seitse, null, seitse, üks ja batch neli, seitse, seitse, kolm. kes on poolt? vastu erapooletuid, tagasi lükatud. ja veel kaks muudatusettepanekut, kuue, seitse, null, seitse, null ja poiss neli, seitse, seitse, kaks. kes on poolt? vastu? erapooletuid? Need kaks muudatusettepanekut on tagasi lükatud. nüüd ähm, eriinstrumendid. null, neli, null, neli, null, üks EGF, vaatasin neli, neli, viis, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. edasi kaks muudatusettepanekut äh, eelarve rida üks kolm null kuus null üks, ALDE seitse kaheksa seitse seitse ja Pats neli viis üheksa kaks, mis suurendab vahendeid üle eelarverea. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud mõlemad. neli null null kaks neli kolm üleilmastumise kohandamise fondi reserv. esimene muudatusettepanek, paats neli neli viis seitse, kustutab eelarverea, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. teine muudatusettepanek, ECR kaheksa kolm kaks neli pluss neli kaks kuus seitse, kustutab arvud, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd nelikümmend null kaks neli neli, solidaarsusfond, Vatš kolm null kaks null, kompromissmuudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja Vatš neli kaks kaks viis langeb seega ära. samuti ALDE seitse üheksa null kaks, Regi kuus viis kaks neli ja Vats neli kuus null üheksa. märkused? kolmteist null kuus null üks, kaks muudatusettepanekut sama sisuga, ALDE seitse kaheksa seitse seitse ja Vats neli viis üheksa kaks. terrorirünnakute ohvrid, kes on poolt? vastu erapooletuid Need muudatusettepanekud on vastu võetud. Alors je pense que nous avons le temps. mulle tundub, et nüüd on meil ka veel aega hääletada nimekirja üle, mis puudutab pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi eks ju, küsib esimees. kõigepealt üks plokk, kus detailid on lisas, kui vastu võetakse, siis kõik muud muudatusettepanekud pilootprojektide ettevalmistada tegevuse osas langevad ära, välja arvatud need, mille osas hääletatakse eraldi. selle lisa osas, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud nüüd edasi eraldi hääletused, kõik sama eesmärgiga, kustutada kas arvud või eelarveread, kas härra raportöör, võiksime nad koos hääletada, võime. seega panen hääletusele, kes on poolt, tõstke palun käed, kes on vastu, tõstke palun käed ja kes on erapooletud, samuti tõstke palun käed. tundub, et vastu vastu olijad on enamuses, need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. arvan, et tänaseks võime siinkohal lõpetada. hääletusnimekiri, mis on lõplik, mis puudutab makseid, see edastatakse täna õhtul ta tuleneb tänasest hääletusest, mis puudutas kulukohustusi. ja võin ka vist teatada, et homne pärastlõunane istung äh, tuleb ära jätta. hääletada on jäänud nii palju, et seda saab äh, vaevata teha homme hommikupoolikul. avaldan teile tunnustust, tänan teid, et meil õnnestus seda teha nii kiiresti väljendada oma soove häälte kujul, see kõik tänu raportööridele, kes valmistasid ette muudatusettepanekut, aga ka meie tänu meie nõunikele, kaastöötajatele, assistentidele, aplaus neile suurepärase töö eest. kas keegi soovib sõna muude küsimuste all? ei soovi. seega on istung peatatud homse hommikuni. kell üheksa alustame jälle.